lugupeetud daamid ja härrad kuulutan 27. veebruaril katkestatud euroopa parlamendi täiskogu osaistungjärgu uuesti avatuks. 27. veebruaril vastu võetud dokumendid ja protokollid on teile esitatud kas kellelgi on selle kohta märkusi või kommentaare? ei ole lugupeetud daamid ja härrad, kaks kuud tagasi Razan Naitoju, kunagine Sahhari, Sahharovi preemia laureaat viidi terroristide poolt minema koos tema abikaasa ja kolme inimõiguste eest võitleva inimesega ja see toimus Damaskuse eeslinnas ja juba kaks kuud proua Saiduni ja ülejäänud kadunud, täiesti kadunud ja keegi ei tea nendest mitte midagi. Euroopa Parlament nõuab proua Razan Saidune otsekohest äh, vabastamist. sa sai kahe tuhande neljandal aastal selle auhinna, ta võitles ähm, Süürias vabaduse eest ja nii mässulised kui ka tegelikult valitsejad on teda hoiatanud ja see juhtum ei ole ainus. juba kodusõja algusest väga palju naisi on vangistatud, kadunud ja neid on ka piinatud naised kõikidest ühiskonnarühmidest on nende sõjakuritegude ohvriks. vägistamised, nii nagu me neid igapäevaselt nüüd näeme, kasutatakse süstemaatiliselt sõjarelvana selleks, et Süüria ühiskonda veelgi lõhustada. Euroopa Parlament mõistab hukka need sõjakuriteod, tegemist on inimsusevastaste kuritegudega. kaks päeva tagasi oli meil rahvusvaheline naistepäev ja me peame tõesti mõtlema selle päeva peale ja mõtlema selle peale, et Euroopa Liit peab toetama kõiki neid organisatsioone, mis aitavad naistel pärast selliseid tragöödiaid uuesti oma eluga edasi minna. võitlus kari-, need naised, kes võitlevad karistamatuse vastu, neid tuleb toetada ja peale selle tuleb toetada ka neid, kes aitavad neid juhtumeid dokumenteerida ja kurjategijaid karistada. nii et veel kord nõuame selle Sahharovi preemia laureaadi vabastamist nüüd tulen teadaannete juurde proua Francesca Baracciu kahekümne kaheksandast veebruarist kaks tuhat neliteist on Itaalia parlamendi valitsuse liige. Klaus-Hainer Leene on esimesest märtsist kaks tuhat neliteist kontrollikoja liige ma õnnitlen mõlemaid ametisse nimetamise puhul ja vastavalt artiklile neli kodukorras parlament kuulutab need mõlemad kohad vabaks. proua Baratšu koha nimelt kahekümne kaheksandast veebruarist ja härra Leene koha esimesest märtsist teisipäeval vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend neli koos nõukogu presidendiga kirjutan alla viieteistkümnele õigusloomelisele äh, aktile, need on vastu võetud ja protokollis avaldatakse nende õigusaktide pealkirjad. tuleme nüüd päevakorra juurde. meil tuleb päevakord äh, kinnitada ja esimeste konverents vastavalt saja kolmekümnenda seitsmenda kodukorra artikli järgi anti meile uus kodukorra projekt ja mul ei ole tehtud ühtegi taotlust selle muutmise kohta. sellega on meie töökava kinnitatud, aitäh. Läheme nüüd härra Marinescu raporti juurde, mis on Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aruanne. tervitan siin Euroopa Investeerimispanga presidenti härra Hoierit, tere tulemast ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Marinescu, palun. Herr Odi zur Geschäftsordnung. Mulțumesc, domnule președinte. Banca... Aitäh, härra president. Euroopa Investeerimispanga kapitali tõsteti kümne miljardi võrra ja niimoodi on tal võimalik paremini anda laenu järgmise rahastamisperioodi ajal ka pikaajalistele projektidele.